nie możemy sobie pozwolić na dłuższe opóźnienie niż pięciominutowe. No, no, me ei saa rohkem viivitada. viis minutit oleme juba üle läinud, nii et mu daamid ja härrad, ma informeerin teid sellest, et esimese viieteistkümne minuti jooksul Europol tv eh, salvestab meie kohtumist tahab saadikute e, tööd jäädvustada, heli küll ei salvestata, aga lihtsalt pilti salvestatakse, nii et see on teile infoks ma usun, et meiega liitub veel saadikuid ja ajakirjanikke. tänane päevakord on meil olemas, ma loodan, et kellelgi ei ole midagi selle vastu ja ka veebis kantakse üle meie kohtumine Tšehhi, Slovakkia, Tšehhi, Iiri, Malta keelde tõlget ei ole, aga teistesse keeltesse on ja räägime ka teiega toidutootmise ja põllumajanduse tulevikust ja meie raportööriks on kolleeg Dorfmann. ja täna on meil peamine arutelu siis sel teemal, me oleme mitu korda sellest rääkinud teiega. ja Äh, ühelgi põllumajanduskomisjoni äh, kohtumisel me ei ole jätnud arutamata seda, milline näeb välja tulevane põllumajanduspoliitika. ja ikka ja jälle viitasime kahekümne üheksanda novembri teatisele, mis Euroopa Komisjonilt äh, tuli. nii et täna jätkame selle teemaga ma olen kindel, et raportöörilt kohe kuuleme ka lähemalt ajakava kohta. ja ma arvan, et tulekski kohe minna raportööri ettekande juurde, kuulame seejärel ära variraportöörid ja pärast seda juba koordinaatorid või nende eh, asetäitjad saavad sõna. kui te olete sellega nõus, siis annangi kohe sõna meie raportöörile suur tänu, härra esimees, et andsite mulle sõna. jah, alustan kohe sellest, kus teie lõpetasime, nimelt ajakava. meil on siin komisjonis juba pikka aega see teema arutusel olnud, et mais või hiljemalt juunis eh, Strasbourgis siin peaksime eh, võtma vastu selle eh, Mm, raporti, tähendab, et seitsmeteistkümnendal mail peab olema meie komisjonis hääletus. nii et peab ütlema, et üsna tihe ajakava on meil ja sellepärast me eh, mm, eh, tõesti peame töötama väga lühikese aja jooksul ning eh, kõik analüüsid läbi tegema selle lühikese aja jooksul ja mõtlema, kuidas me siis täpselt järgmistel nädalatel ja kuudel edasi töötame. minu eesmärk on jätkuvalt see, et teha poliitiline raport. me ei taha siin uut ÜPP-d sellega koostada, mitte niivõrd tehniliste küsimustega tegeleda, sest need saavad olema tulevaste õigusaktide objektiks. ma arvan, et me peame siin põhimõttelised asjad põhimõttelised küsimused kirja panema, mis puudutavad ÜPP-d ja meie seisukohti ning peame üritama enamuse seisukoha kujundada siin meie komisjonis ja just selles vaimus ma selle raporti koostasingi. olen üritanud võimalikult palju teemasid käsitleda ja samas jääda üldiseks, et mitte tehnilistesse üksikasjadesse laskuda ja mul on kolm peatükki siin raportis. E, ja e, need kajatavad, kajastavad ka neid õigusloomelisi ettepanekuid, mis on tulemas. volinik Hogan ütles, et ta kavatseb kolm õiguslikku ettepanekut teha, üks puudutab uusi suhteid Äh, Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel subsidiaarsuse põhimõtet, regioone ja äh, New Delivery Model on see uus äh, tulemuste mudel, mis puudutab ka Euroopa Liidu ja liikmesriikide suhteid, siis teine peatükk, see on nüüd tuumaks ÜPP-s, esimene sammas seega ja kolmas peatükk puudutab turukorraldust ja põllumajandusturgusid ja pärast seda veel lõpposa. nii et tulen kohe esimese punkti juurde, nimelt see uus tulemusmudel, uus rakendamismudel, uued suhted eh, liikmesriikide ja Euroopa Liidu vahel. Eh, komisjoni aruandes eh, on meil nagu põhimõtteline lähtepunkt, et kuidas komisjon näeb seda uut rakendusmudelit? jah, aga täpselt mingit ettepanekut selle kohta ei ole, et kuidas see mudel täpselt peaks välja nägema. nii et mina oma raportis ütlen, et me ei pea siin mingeid uuendusi otsustama. peamine on, et ÜPP lihtsustuks ja bürokraatiat hakkaks vähem olema, see kõik on ju õige ja ÜPP peab ka paremini vastama liikmesriikide vajadustele, see kõik on õige. aga ÜPP peab jääma ÜPP-ks, ühiseks põllumajanduspoliitikaks, Euroopa Liidu poliitikaks. ja siin ei tohi sekkuda subsidiaarsetesse küsimustele, aga samas ei ole see ka nii, et iga liikmesriik teeb täpselt seda, mida ta tahab. jah, ja erinevate liikmesriikide erinevad otsused võivad kaasa tuua põllumajandussaaduste turgude moonutamise ja neid moonutusi meil juba esineb. nüüd äh, selline üldine äh, planeerimine, programmeerimine riikide tasandil. Äh, komisjon on välja pakkunud sellised ühelt poolt liikmesriikide plaanid ja teiselt poolt üldine plaan, et see jääb kõik esimesse sambasse alles. nüüd, mis puudutab planeerimist, programmeerimist, siis on liikmesriiki, kus on föderaalsüsteem, aga siis on äh, esimeses samblas planeerimine toimub föderaaltasandil, aga teisel tasandil jälle äh, regioonidki äh, vasta planeerimas, aga see ei tähenda seda, et regioonid nüüd uue ettepaneku kohaselt oma pädevuse teise samba raames öö, kaotavad. nüüd teine osa, kus räägitakse esimesest ja teisest sambast. siin ma tahaksin viidata sellele, et vähemalt mina usun, et praegune kahe samba mudel, ühe ja kahe samba, esimese ja teise samba mudel on ennast õigustanud ja et see peaks jääma alles. ma leian ka, et kui see mudel alles jääb, siis tuleb seda ka korralikult rahastada. ja ÜPP järgmises mitmeaastases finantsraamistikus peaks jääma vähemasti samasuguse rahastuse taseme juurde, kui tal praegu on. ainult nii me saame rahastada ÜPP-d. jah, ja siis mõned mõtted esimese samba kohta. ma arvan, et see Euroopa põllumajanduse mudel Ehm, jah, hõlmab ka ehm, perefarmisid, mis on selline ehm, eriline mudel meil ja seda tuleb edendada. peretalud, pereettevõtted erinevates liikmesriikides, erinevates piirkondades on erineva suurusega. aga ma arvan, et on vaja mehhanisme selleks, et väiksemaidki et ettevõtjaid aidata ellu jääda ja nüüd see kahanev toetus esimese samba raames on õige, et see kahanevuse põhimõte, et see ei ole mingi trahvimeede. Eh, eh, peab arvestama tootmiskuludega selle juures ning eh, ja esimese hektari pealt peaks rohkem toetust maksma nüüd see ülemmäär, absoluutne piir, see on midagi, mida liikmesriigid peavad otsustama. ma arvan ka otsetoestuste puhul esimese samba raames, et need riigid, kes eh, tuginevad eh, ajaloolisel äh, Ähm, elementidele, peaksid tasapisi sellest loobuma, sest ma ei kujuta ette, et aastal kaks tuhat kakskümmend seitse näiteks me maksame toetusi öö, lähtuvalt sellest, et keegi viljeles mingit konkreetset kultuuri aastal kaks tuhat kakskümmend, nii pikka aega tagasi. nii et meil on vaja uut uut üle-euroopalist mudelit ja eh, võib-olla eh, lihtsam süsteem kui, kui toetusõiguste süsteem tulevikus ette näha seetõttu. nüüd väliskonvergents liikmesriikide vahel, toetuste rahade jaotamine, mida tuleb seejuures arvestada jah, erinevad tootmiskulud, erinevad geograafilised piirkonnad Euroopas, majanduslik olukord on väga erinev erinevates liikmesriikides ja äh, ÜPP äh, rahastamist liikmesriikides peab analüüsima nii esimese kui teise samba osas. nüüd äh, tootmisega, tootmiskohustusega seotud toetus. jah, see võib jätkata ka nii, et see ei moonutaks konkurentsi. ja nüüd äh, põlvkondade vahetumise teema. meil on vaja tõhusat strateegilist lähenemisviisi liikmesriikidele põlvkondade vahetumisele ja esimese samba ähm, elemendid peavad alles jääma ja teises sambas on vaja selle kohta poliitikat liikmesriikide tasandil, et noored tõesti äh, tahaksid põllumajandusega tegeleda ja siin on, saab ka mitmeid teisi äh, vahendeid kasutada, nagu näiteks maksustamine ja muud stiimulid selleks. ja nüüd teise samba puhul tahaks öelda, et see on väga tähtis sammas ja liider lähenemisviis on väga tähtis ja veel üks asi, millega me oleme palju tegelenud ja tegeleme edasi järgmistel kuudel, see roheline arhitektuur, et kuidas äh, avalik eelarvest tulevaid summasid äh, tõesti kasutada nii, et ka keskkonnale sellest tulu tõuseks äh, siin ühelt poolt on vaja lihtsustamist, selgitada asju, aga samas lihtsustamine ei tohi viia selleni, et kohustused, mis meil on keskkonna vallas võetud, väheneksid ja nüüd see rohestamine võib-olla esimese samba raames oleks vaja suuremat tingimuslikkust ja rohkem keskkonnale rõhku panna teises sambas. nüüd innovatsioon on ka suureks väljakutseks järgmistel aastatel ja lõpetuseks veel mõned mõtted. Äh, äh, nüüd positsioon, põllumeeste positsioon äh, toidu tootmisahelas. jah, koolipiimaprogramm ja juurvilja puuviljaprogramm koolides, see on midagi, mis peaks jätkuma. nüüd riskide maandamine on tähtis, on neid programme edendada, Omnibussiga on seda juba ette nähtud. et vaja tugevdada põllumeeste rolli toiduainete ahelas ja lõpetuseks piimaturu teema, see on suur väljakutse ja ma arvan, et me peame mõtlema järele selle üle, Äh, vabatahtlikud kokkulepped on, vajavad meie suuremat toetust. viimastel aastatel ei ole siin palju asi edenenud. nüüd kriisimehhanismide puhul on vaja mõelda, kuidas neid parandada. ja see ka aastasuse põhimõte rahade ülekandmine ühest aastast teise. et seda siis kasutada, kui kriisihetk tekib sekkumiseks. ja jah, mitmesugused kaubanduskokkulepped, need peavad ka põllumajanduse suhtes olema õiglased. ja ei tohi meie turgusid avada mm, toodetele, mis eh, ei ole õiglaselt toodetud. nüüd juunikuus me loodetavasti saame õigusloomelised ettepanekud komisjonilt ja siis on aasta jooksul eh, kaheksandal perioodil meil võimalik kõige sellega tegeleda, tegelikult pidanuks eh, asi käivituma varem, tähtis on, et meie oma ametisoleku ajal saame veel need otsused kõik langetada lugupeetud kolleegid, need olid nüüd kokkuvõtlikult kõige tähtsamad elemendid minu raportist. jah, ma tänan kõiki, kes mind viimastel nädalatel abistasid äh, selle raporti koostamisel suur südamest tänu teile, tänan ka variraportööre ja sekretäriaadi tootajaid, kellest on väga palju abi olnud ja ma loodan, et see positiivne koostöö kolleegidega ka muudatusettepanekute vallas sujub ja katsume eh, võimalikult palju muudatusettepanekuid sisse integreerida siia raportisse ja minu lõpp-palve kolleegidele, eh, ärgem tehniliste eh, elementide rappa mingem üksikuid tehnilisi lahendusi, ärgem neid käsitlegem üritagem selle raportiga põhimõtted äh, kirja panna ja siis juba tehniliste detailide kallal hakkab töö siis, kui õigusloomelised ettepanekud tulevad. suur tänu raportöör saab sõna ka veel meie arutelu lõpus. meil on kolmkümmend sõnasoovi. variraportöörid ja siis koordinaatorid. kaks minutit kõigil ja iga saadik saab siis veel üheks minutiks sõna. proua Aguilar. Äh, jah äh, ja teil kümme sekundit enne, kui teie kõneaeg läbi on, siis ma hakkan vehkima selle haamrikesega, nii et vaadake minu poole, et teaksite, millal lõpetada. suur tänu, härra esimees. seni, kui te haamriga liiga minu lähedal ei vehi, aga igal juhul ma üritan oma, oma kõne ajast tõesti kinni pidada. Öelda võiks nüüd paljudki. aga täna pestitsiidide eri komisjon on loodud ja see võtab mult ka palju aega, nii et äh, pean ka paraku enne lõppu lahkuma, nii et ma ei saa kõiki sõnavõtte kahjuks ära kuulata ega härra Dorfmanni kokkuvõtet. paljut oleks öelda, ähm, kuid seda lihtsalt ei jõua. tahaksin rõhutada seepärast et, et töö, tehtud töö on väga oluline ja tõesti me peame puudutama kõiki oluliseid äh, teemasid, selleks peame võtma piisavalt aega ka, et ette valmistada see arutelu ja kõik muudatusettepanekud. mainiksin järgmist meil on olnud üsna tehnilised arutelud äh, ka määruse osas, kuid siiski on oluline võtta poliitiline seisukoht, seda sa ka osaliselt tegid. ma ei ole küll päris nõus kõigega, mida sa ütlesid, meie poliitilised suundumused peavad olema väga selged. me oleme öelnud, et me oleme renatsionaliseerimise vastu, kuid see peab ka väga selgelt välja öeldud olema meie kommunikatsioonis. sest et et, et ei oleks mingeid kahtlusi meie seisukohas. kogu see strateegilise planeerimise protsess, meil, meil on üks äh, rahaline, äh, samas Euroopa Liidult ja teine on kaasrahastamine. ja nende vahel on ka seosed, kuid mul isiklikult on mõningaid äh, kõhklusi selles meetodis, mida meile pakutakse. hindamise ja tulemuste osas olen aga nõus, aga üks, mis minu jaoks on otsustava tähtsusega, ähm, rohelin-, rohestamine, see peab olema meie kommunikatsioonitegevuses jälle väga selgelt äh, paika pandud. nüüd ülempiirid, seda ei tohi otsustada liikmesriigid, liikmesriigid, seda, meil peaks olema selged äh, tagatised ja meil peavad olema Euroopa-ülesed reeglid ja samuti kriisi kriisiteemaga, sellega tuleb tegeleda. suur tänu. ja palun ärge hakake kõiki kolleege nüüd tänama, keskenduge teemale ja härra Nikolson. suur tänu, esimees. härra Agniu üritab mind siin katkestada, aga ehk ma saaksin ikkagi rääkida. esiteks, tõesti tuleb tänada härra Dorfmanni tehtud töö eest ja kindlasti on ta ju palju aega ja jõupingutusi pannud sellesse töösse, äh, lühikese aja jooksul nii põhjalik dokument koostada. peamine küsimus ja ilmselt see ei üllata ka kedagi, kui ma seda rõhutan ma olen seda kõike juba varem näinud ja viimati, kui me rääkisime ÜPP reformist, siis oli ka eelarve eriliselt tähtis osa, et kui palju raha täpselt suunatakse ÜPP-le. aga tõsiasi on see, härra esimees, härra ja härra Dorfmann teab ka väga hästi, et kõik teised Euroopa poliitikad tahavad ÜPP raha endale saada. ja iga, ja kõiki, kõik seda tahendatakse laiendada ja see on eriti tõsine probleem nüüd praegusel ajahetkel, kus ka Ühendkuningriik lahkub ja kus äh, selles mõttes ma, see ei tee mulle erilist head meelt seda tõdeda, kuid äh, nii see on praegune, praeguses olukorras. Need inimesed aga, kes tegelevad põllumajanduspoliitikaga ja muide kaugel, mujalgi kui siin parlamendil, varsti tuleb järgmine parlament mina siin siis enam ei ole, aga need, kes siia tagasi tulevad, nemad peavad olema tõesti otsusekindlad, et meil oleks põllumajanduseelarve olemas ja see on kõige põhilisem. kui eelarves ei ole raha, siis ei ole võimalik mitte midagi ette võtta. ise, isegi parimate kavatsuste juures ei ole võimalik midagi ära teha, kui raha ei ole. kindlasti ma tervitan rõhuasetust innovatsioonile ja see on kindlasti õige edasiliikumise viis ja kom-, ka komisjoni poolt. Äh, muret teeb see, et liikmesriigid hakkavad siin äh, ülekuldamisega tegelema, ma arvan, et komisjon peab seda takistama. ja on vaja selget poliitikaraamistikku, et oleks kindlalt teada, mida liikmesriigid teha võivad ja mida mitte. komisjon peab selgi-, täpsustama, kuidas esimene ja teine sammas on omavahel seotud uues ÜPP-st eraldi summad peavad olema esimeseks ja teiseks sambaks, me teame ju kõik väga hästi, et praegusel kujul on teine sammas palju keerukam kui esimene ja me ei taha, me ei tahaks, et see edasi areneks, aga ma lõpetan siinkohal, härra esimees. suur tänu ja veel kord ma pa-, mul oleks teile palve, palun ärge hakake kõiki tänama, lihtsalt kaotame aega ja suur aitäh, ma sooviksin tänada härra Dorfmanni selle kõigehõlmava raporti eest, siin on väga hästi struktureeritud see dokument Äh, siin räägitakse põllumajanduspoliitika lihtsustamise võimalustest äh, ja ma arvan, et me kõik pooldame seda, jah, meil on vaja lihtsustamist, miinimise reeglistiku äh, ähm, suurem mänguruum minu arvates on ka väga olulised. kui me räägime eelarvelistest küsimustest, siis ma jagan Jim Nicholsoni poolt välja öeldud muret. ma ei tea, kas me suudame seda eelarvet säilitada või mitte. Äh, siin ettevõtete valdkonnas räägitakse väikestest põllumajandustootjatest, keskmise suurusega tootjatest äh, mm, ja see mulle ka meeldib, aga minu arvates on siin raportis puudu biomajanduse valdkond ja metsavaldkond, võib-olla äh, peaks see käima kokku punktiga kuusteist, kus räägitakse agriturismist ja minule valmistab sageli muret see, mis puudutab teist plokki, äkki ähm, ja äh, me äh, räägime erinevatest äh, tootmiskohustusega seotud toetustest ja omnibussi määruse raames ähm, ei ole võimalik enam valgutaimede kasvatust, me peame ka seda küsimust veel arutama. võib-olla vabatahtlik lähenemine oleks siin mõistlik ja teine asi on loomulikult ka veel selles, et nüüd Omnibussi määruse raames oleme me pannud juba paika alused, eh, mis minu arvates peaksid jääma kehtima, kehtima ning tõhus ülemineku tähtaeg eh, uue ühise põllumajanduspoliitika ellurakendamiseni tuleks juba praktiliselt tagada. Eh, see on väga oluline punkt, meil on vaja üleminekureeglistikku siinkohal, aga üldiselt kui me räägime ühtsest äh, turukorraldusest, äh, siis ma olen nõus sellega, mille me oleme otsustanud äh, ja me esitame veel omalt poolt ka teisi muudatusettepanekuid, aitäh! proua Senra, suur tänu! kui me jätkame praeguse ÜPP-ga veel viis aastat siis äh, tuleb meil konkreetse olukorraga hakkama saada, mille jaoks meil on vaja konkreetseid meetmeid äh, meie põllumeestele. me peame tõllu, põllumeeste õigusi kõigepealt arvestama ja meil ei ole mingisuguseid konkreetseid lahendusi hindade volatiilsusega tegelemiseks siin me jätkuvalt äh, räägime äh, vabatahtlikest äh, sektoripõhistest meetmetest, me oleme seda näinud piimasektoris, aga see nurjus. ja seepärast on meil vaja ambitsioonikat lähen-, lahendust selleks, et tulevikus tõepoolest oleks meil põlluharijad Euroopa Liidus väikestes ettevõtetes, keskmise suurusega ettevõtetes suur tänu nüüd, härra Vaits. jaa äh ja äh, siin juba kõneldi sellest, me räägime siin sellest, äh, milline äh, peab olema meie eelarve järgmiseks perioodiks, kui me ei suuda selgelt paika panna seda, kuidas põllumajandus kliimamuutuse vastu saab aidata võidelda, kuidas ta saab aidata panustada liigirohkusesse või töökohtade loomisesse. kui me seda ei suuda paika panna, siis me ei suuda ka õigustada eelarvet ja äh, me peame maapiirkondadega põllumajanduse siduma äh, ja äh, maapiirkondade teema tuleks suurema tähelepanu alla võtta, tuleb vaadata, kuidas rahasid kasutatakse ja kuidas see kõik rahvale kasu toob. veel üks punkt, mm, punkt kakskümmend viis, meie oleme siinkohal erineval seisukohal, mina olen seisukohal, et Euroopa maksumaksja raha tuleks esmajoones kasutada selleks, et toidusuveräänsus Euroopas tagada, Eh, selleks, et toiduga varustuse kindlus eh, Euroopas tagada. Euroopa maksumaksja eh, raha ei tohiks kasutada maailmaturul mängimiseks. ja Euroopa Liidus peab olema kõikidele toitudele, kas importtoitudele samad reeglid, näiteks puurikanade, munade puhul võib selle siin välja tuua ja oluline on ka rääkida erakindlustusseltsidest, eh, et nemad saaksid lihtsamini kindlustada põllumajandusettevõtjaid. ja eh, ma arvan, et meil on vaja eh, selle teema peale ka mõelda kui rääkida seda raha, mida, sellest rahast, mida kasutatakse äh, keskkonnameetmeteks, siis me loomulikult toetame ähm, äh, bioloogilist mitmekesisust ja me leiame, et siin peaks olema vähemalt kolmekümne protsendine kohustuslik määr ka, mis puudutab punkti kuusteist, äh, siis otseturustamine on minu jaoks siit puudu, jah, loomulikult tuleb toetada neid talunikke, kes otse oma tooted tarbijateni viivad, mm, Äh, ja äh, ma tahaksin seda siin välja tuua, see on väga oluline ka äh, seoses ähm, võimuga turul, mida see annaks tootjatele ja meie eh, leiame, et capping peaks olema igal pool ühtlane, eh, sellepärast et eh, muidu on väga keeruline maksumaksjale selgitada, miks mõned põllumajandustootjad peaksid saama sadu tuhandeid eurosid ja me peame tagama, et turumoonutusi ei tekiks, aga igal juhul see härra Dorfmanni raport on väga heaks aluseks edasiseks tööks, suur aitäh selle projekti eest, see on väga hea dokument, aitäh! ja järgmisena saab sõna härra Tsul. suur tänu. suur tänu, härra esimees, härra Dorfmanni raport on äh, hästi tasakaalus, aga äh, läheme kohe asja juurde ja poliitiliste sõnumite juurde, mida tahame saata. esiteks ma arvan, et uus rakendusmudel on tõepoolest väga murettekitav. me oleme komisjonilt saanud tagatisi, aga vaatamata sellele mõtleme jätkuvalt, et on tõsine oht, et äh, ÜPP äh, taasriigistatakse. me ei taha liikmesriikidele anda üleliigset kontrolli selle üle, mis toimub territoriaalsete poliitikate suunas, kui me räägime ühistest eesmärkidest meil on ühine põllumajanduspoliitika ja kui ja sellisel juhul on meil ka vaja ühiseid eesmärke. kui me jätame turujõududele äh, kõige otsustamise, siis tekivad äh, ebaõiglased äh, kaubandustavad ja, ja see puud-, see siis ka tabab valusalt erinevaid sektoreid, peame hakkama mõtlema ka välisele lähenemisele. kui me räägime ühisest põllumajanduspoliitikast, tuleb arvestada, mis on elatiskulud, mis on töökulud erinevates liikmesriikides ja me ei tohi vastu võtta poliitikaid, mis viivad ebaõiglase konkurentsini samuti oleme seisukohal, et me peame ka kasutusele võtma mehhanismi, mis äh, soodustab selliseid ettevõtjaid äh, ja talusid, mis annavad positiivse panuse ühiskondadesse, keskkonda ning ka majandusse. meil võiks olla äh, progressiivne tu-, toetuste kasv vastavalt panusele, suur tänu. suur tänu, Jonas Härra Luasu. tänan, härra esimees. komisjoni teatisele järgnev nüüd praegune raport algatab arutelu ÜPP reformiks aastatel kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend seitse, seda me oleme ju ammu oodanud, seda enam, kui me vaatame eelmist Eh, perioodi, siis võib karta, et lõplikku kokkuvõtet tegelikult ei sõlmita enne praeguse ametiaja lõppu ja paraku eh, meie arutelud jäävad ka vastavalt lühemaks ja me ei saa oma seisukohti selgelt sel-, sõnastada, igal juhul tahame kaitsta põllumajandust ja põllumehi meie liikmesriikides, selles raportis eh, punktides üks, kaks ja kolm räägitakse sellest, et ei tohi, et ei tule liikmesriikidele rohkem vabadust anda, ehk siis ühtne turg, piin-, paindlikkuse piiramine liikmesriikides, üldised reeglid ning lähimuspõhimõtte piiramine samuti. see on sissejuhatus, mis Prantsuse põllumeeste jaoks on raskesti seeditav. üheksas punkt, eelarve, jällegi väga tähtis säilitada ÜPP eelarve, eriti arvestades toetusi, mida saavad põllumehed, punkt kümme, siin me näeme, milleni ÜPP on viinud suurte ettevõteteni nimelt ning äh, sageli kahekümne viie aasta jooksul ÜPP ning ultraliberaalsed poliitikad on hävitanud viiskümmend kuus protsenti ettevõtetest Prantsusmaal ja kakskümmend viis protsenti Euroopa Liidus. seitseteist, siin tuletatakse meelde Euroopa Kontrollikoja järeldusi, kus räägitakse äh, ebatõhususest, äh, maaelu Äh, arengust rääkides võin ma öelda, et see tõepoolest on ebaõnnestunud ning äh, kõige vähem soodsamate olukordade olukord on selleks, piirkondade olukord on selleks heaks näiteks. Äh, kakskümmend viis punkt, siin öeldakse, et kaubanduslepingutest tuleneb terve rida probleeme, nõutakse õiglast konkurentsi ma arvan, et meil on vaja uut ÜPP-d, mis tõepoolest tagab äh, toidu, toiduainete alase sõltumatuse, mis äh, võimaldab meie sektoreid edendada, meie põllumajandustoodete äh, tootmine peab tõesti ennast ka ära tasuma ning ÜPP peab eelkõige olema põllumeeste ja tarbijate teenistudes erinevalt teisest pea, viidates teisele peatükile, mille unustasite, härra raportöör. põllumehe otsused peavad olema kõige olulisemad ning kas Euroopa Liit äh, on ikka selleks valmis, kahtlen väga. suur tänu. raportis äh, tuletatakse meelde, et äh, ÜPP on sissetulekutoetuste poliitika põllumeestele jaoks, see toetab ühte majandussektorit, ärme seda, ärme seda unusta. see et äh, me tahame uut strateegiat, sellepärast ei pea me veel unustama, et äh, tingimuslikkus peab endiselt jääma ühiseks äh, põhimõtteks kõigi põllumeeste jaoks, et ei tohi teha vahet selles, kuidas rakendatakse poliitikaid riigiti, vastasel korral tekib konkurents. samuti säilitada, tahame säilitada esimest sammast piirdudes kolmekümne protsendiga nagu oli praegu ka rohestamise osas. kindlasti saab läheneda pragmaatilisemalt, kui me rohelise, rohestamise puhul tegime, lepitada majandust ja keskkonda, kõik sertifitseerimismenetlused võiks siin näiteks tuua, olgu see siis äh, erinevates põllumajandusvaldkondades, mahepõllumajandus, nutikas põllumajandus, kõik need erinevad programmid, kus põllumehed on hakanud tegutsema ja ÜPP peab, peab seda ka tunnustama. teine sammas aga peab toetama investeeringuid, mis on vajalikud esimeses sambas. näiteks, näiteks äh, täpsuspõllumajandus on üks näide. nüüd rääkides sektorite korraldusest seotud toetused on olnud äh, tõhusad, kui samas on neil ka omad piirangud. ma arvan, et äh, hea näide puu- ja juurviljasektoris võiks leida rakendamist ka teistes. ÜPP ei saa eksisteerida ilma kriisireservita ja seepärast, äh, nagu ka ettepanek on tehtud, peaksime läbi vaatama selle kriisireservi praeguse ettepaneku, et see tõesti võiks hakata tegu, toimima. Merci, monsieur president jah, ma arvan, et me peame tõesti kindlalt välja ütlema oma parlamendi, meie parlamendi seisukoha ja et meil on vaja ma, teatud majanduslikke tingimusi. me peame tagama põllumajanduse majandusliku hakkamasaamise, nii et ma olen ettepanekutega üsnagi nõus, kuigi neid tuleb veel süvendada. mõnikord unustame, milline on volatiilsus ja see on põllumajanduse peamine probleem täna ning äh, me peame siin ikkagi minimaalselgi määral sik-, sekkuma, ütlema, et turud ei toimi ja ma olen, kordan veel kord üles, et kindlustussüsteem peaks olema suutlik äh, reguleerima seda valdkonda. me peame ennetusvahendeid, kriisilahendusvahendeid kasutama, sest et, et mõju hindadel ei oleks nii suur. ja ma tahaksin äh, raportööri tänada kriisireservi teema arutamise eest, me peame tõesti tingimusi muutma ja mõtlema mitmeaastalisusele. ja kindlasti äh, tsüklivastased meetmed peavad kindlasti olema kaasatud kriisireservi selleks, et me saaksime, et saaksime sektorit piisavalt reguleerida, turge tuleb kontrollida, see on hädavajalik, kui me tahame muutustega kaasas käia. põllumees äh, suudab elatist äh, teenida, siis ta, siis tuleb mõelda riskidele, peab muut-, olema võimalik muuta tootmismudeleid. nüüd rakendus, rakendamismudel, me peame olema väga ettevaatlikud ja peame eesmärgi loogikast äh, mööda vaatama. Ähm, komisjon räägib meile nüüd äh, operatiiveesmärkidest me peame mõtlema eelkõige, et ettepanek, et eesmärgid peavad olema üle-euroopalised ja veel üks spetsiifiline rohestamine, mil selle, seda aspekti raportöör piisavalt ei, ei rõhuta. meil võimalikult paljud põllumehed peaksid kaasama, kaasama keskkonna põhimõtted oma tegevusse. härra Anju, palun ja ma pean väga ettevaatlik olema, et ma siin kedagi tänama nüüd ei hakkaks, kas pole nii? see üleminekufaas, äh, mis puudutab Brexitit, võib äh, käia väga pikalt veel ja see tähendab seda, et äh, see arutelu võib meid Suurbritannias ka kõik mõjutada. mulle valmistab muret härra Dorfmann termin pereettevõtted, see tegelikult on subjektiivne termin, see ei tähenda mitte midagi, komisjonilt eeldatakse, et ta tuleb välja hea dokumendiga ja mida nad hakkavad defineerima pereettevõtjatena ettevõtjatena. Äh, ja meie komisjoni ülesanne on see töö ära teha, te olete öelnud, et ülempiiri määramine peab liikmesriikidele jääma, no hea küll, äh, kui nad siis vähendavad äh, esimesel sambal maksa, makstavat raha ülempiiride tõttu, siis toimub default teise samba osas. paar nädalat tagasi ma olin parlamendis ühel kohtumisel eelarvekomisjoni ja eelarve kontrolli komisjoniga ja seal oli kohal ka komisjoni esindaja, kes ütleb, et ainult viiskümmend protsenti teise samba rahast taotletakse muudetakse, sellepärast et reeglid on lihtsalt liiga keerulised. ja ma tahaksin seda teemat ka siin raportis näha, eh, sellepärast et kui eh, väga palju defaulti on teise samba osas ja raha ei kasutata, siis jäävad ju kõik kaotajaks Äh, minu äh, sõber Rohelistest äh, rääkis kliimamuutuse vastasest võitlusest ja viimasel paaril nädalal Poola, USA, Briti teadlased on kasutanud keemiatehnoloogiat ja on suutnud välja töötada taimed, mis vajavad vaid seitsekümmend viis protsenti sellest veest, mis tavapärased taimed vajavad ja Te räägite siin sageli põudadest ja katastroofidest, aga nüüd teadlased on välja töötanud alternatiivi, need teadlased ei tulnud äh, Prantsusmaalt või Saksamaalt, aga mida siis nüüd teha? kas te olete valmis äh, neid teadlasi õnnitlema ja selle avastuse äh, vastu võtma avatud meelega? härra Hausling, palun. jaa Äh, härra äh, Agnew peaks tegelikult äh, Briti põllumajanduspoliitikat organiseerima, aga me peame ütlema selgemalt välja selle, mis minu arvates komisjon on ka välja öelnud, see räägib mm, renatsionaliseerimisest, me peame selgesõnalise positsiooni võtma sellega seoses, lisaks sellele teema ähm, milleks on keskkond, ka siin me peame jõulisemalt asjale lähenema, võib-olla äh, jõulisemaid sõnu kasutama ja siinkohal me ei ole eesmärke saavutanud, bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas samamoodi, äh, ÜPP-ga ei ole ka siin valdkonnas äh, piisavalt saavutatud. Mm, me peame äh, Mm, eh, stiimuliloogika juurde liikuma, eh, põllumajandustootjatel peaks olema võimalik ka raha teenida, ka siis, kui nad eh, nendest keskkonnanormidest kinni peavad ja me peame siin selgeks välja ütlema ka selle, mis puudutab liikmesriikide kohustust äh, Äh, meil on ühtne põllumajanduspoliitika, me ei saa seda lagundada, aga härra Dortmann, äh, üks punkt äh, kui me räägime piimaturust, kui me hakkame Mm, turuinstrumente äh, nõudma piimaturu kohta volinikult, siis selle võime kohe ära unustada. Äh, ei, see on hoopis äh, mm, teine teema ja põhimõtteliselt ma tahaksin, et me räägiksime rohkem Euroopa põllumajanduspoliitikast ja sinna rohkem raha suunaksime ja mitte, et me ei räägiks nii palju üleilmsest vallutusplaanist Mm, kui me räägime kaubanduspoliitikast, siis me peame selgelt äh, siin äh, sellest teemast rääkima, äh, me ei saa sõlmida ainult selliseid lepinguid, mis puudutavad ka talunikke, me peame mõtlema ka seda, et et see neile ka kasu toob, jah, me peame rääkima ka tootmiskohustusega seotud toetustest, me peame nende teemadega tegelema, sest vastasel korral me oma eesmärke ei saavuta, aitäh. Wystąpienia jednominutowe, pan poseł Denano. Merci, monsieur le président üks minut, härra Tümanju, palun. jah, mina arvan ka, et avalikult äh, tuleb toetada pereettevõtteid, aga kõigepealt tuleb defineerida, mis see on. kuid siiski üldisemalt ma arvan, et äh, abi tuleb anda nendele, kes täidavad äh, ÜPP põhimõtteid ja kes töötavad tõhusalt ja siin on tegemist aktiivsete põllumeestega, siis tuleb ajaloolistest äh, alustest loobuda, tuleb territoriaalsust äh, tugevdada, looduslike ebasoodsaste olukordade puhul siis äh, mõelda proteiinidele ning äh, loomulikult tuleb piirata abi. ma saan aru, et see ei ole lihtne, kuid Euroopa kodanikke mõnikord šokeerib, kui suured on toetused ning samas räägitakse toetusest maaelule ning ränne. rände teema puhul tuleb tuleb mõelda rände päritoluriikidele ja nende suhetele Euroopa Liiduga, et need oleksid äh, õiglased ähm,. järgmine kõneleja, palun. ja mina tahaksin ka oma lühikese ära, aja ära kasutada ja paari teemat mainida. kõigepealt äh, raha kaitsmine äh, Äh, on küll hea, aga see peab ka olema eesmärgipärane. Äh, põllumajandusvaldkonnas raha kasutamist tuleb kaitsta, äh, kuid me peame selged eesmärgid paika panema raha kasutamiseks. teiseks, see mõju, mida see raha siiamaani on toonud Mm, äh, on näidanud, et sellel rahal tegelikult äh, suurt mõju ei ole äh, ja mõned on saanud väga palju raha ja väikesed ettevõtted on jälle väga vähe saanud, aga me peame võrdse mõju saavutama ja läbipaistvus on ka väga oluline, praegusel hetkel süsteem läbipaistev ei ole Mm, äh, ajaloolised reeglid või norme on äh, raske mõista äh, ja need asjad peavad kindlasti muutuma. minu jaoks on kõige olulisem see, kuidas tingimuslikkusega tulevikus asjad olema saavad esimeses sambas Äh, meil on äh, vaja selgust, äh, kuidas see esimeses sambas välja hakkab nägema, kas pool esimesest sambast antakse välja selgete tulemuste eest, mida talunikud peavad näitama, kas nad saavad tõesti nii-öelda nagu siis preemiat mm ja Äh, äh, ülejäänud siis äh, pindatoetustele või see peaks olema kolmkümmend, seitsekümmend, ühesõnaga, kuidas esimest sammast tuleks tingimuslikkuse valdkonnas vaadelda ja sest et tegelikult ei ole teisi selliseid valdkondi, kus niimoodi raha jagatakse, kui lapsetoetusi hakatakse lapse toa suuruse järgi maksma, siis see oleks lausa naeruväärne ju, meie üle hakatakse naerma ja Mm, mm, liikmesriigi põhised ülempiirid oleks äh, väga vale lähenemine, meil on vaja üle-euroopalist ülempiiri, aitäh. ja palun vaadake siia, mina annan teile märku, kui teil aeg hakkab äh, lõppema. proua Peeter, palun. suur aitäh, suur aitäh, härra Dorfmann, teile selle dokumendi eest äh, jah, loomulikult äh, on võimalik seda dokumenti veel paremaks muuta ja me peaksime tegema tööd äh, selle nimel, e, et siit veel teatud puudusi äh, eemaldada ja neid parandada ÜPP on äh, väga oluline selleks, et suurendada inimeste sissetulekuid maapiirkondades, keskmine sissetulek põllumajandusvaldkonnas Horvaatias on madalam kui teistes sektorites ja see tähendab seda, et põllumajandusvaldkond ei ole atraktiivne äh, kutseala inimestele. Äh, keskmine talunike vanus on ka problemaatiline ja põlvkondade vahetuse küsimus on äh, otsustava tähtsusega ja seetõttu äh, me peamegi keskenduma äh, talunike sissetulekute erinevuse probleemiga, me peame kapitalile juurdepääsu probleemiga tegelema ja me peame kaotama ära selle diskrimineerimise, mis praegu siin valdkonnas valitseb ja ma pean äh, lõpetuseks ütlema ka, et äh, siin raportis bioökonoomikat ja metsandust ei mainitagi, äh, vaatamata sellele, et nad on väga olulised sissetulekuallikad maapiirkondades ja ma palun, et kolleeg Dorman need ka sisse võtaks. suur tänu! et kuna tulevane eelarve on kindlasti siin no väga suur mängija kogu selles uues protsessis, siis me peame kindlasti vaatama seda, et me siin oma raporti puhul äh, jälgiksime seda, et äh, ühtne siseturg ei saaks kahjustada Euroopa Liidu ühtne põllumajanduspoliitika jääks samaks. ehk siis äh, denatsionaliseerimine on teema kindlasti. ja otsetoetuste ühtlustamine liikmesriikide vahel on siin ääretult oluline teema see, mis puudutab äh, üle-euroopalised äh, meetmed või kas või capping ut, mis me praegu räägime, et siis me peame kindlasti vaatama ka seda, et millised on meie senised kogemused üle-euroopaliste meetmetega, mul tuleb kohe meelde aktiivse põllumajandustootse defineerimine, millega me eelmine kord väga kõvasti siin tegelesime ja mis me nüüd oleme Omnibusi puhul siis teinud siis selleks, et see on li-, liikmesriikide põhine pigem ja, ja me peame selle käpingu puhul ka vaatama, et ma arvan, et, et siin on mõistlik see jätta siiski liikmesriikide põhiseks otsustuseks e,. siis esimene sammas, vabatahtlikud tootmiskohustused. et kui me räägime väiksematest ja keskmistest põllumajandustootjatest, siis äh, on selge, et esimene samba vabatahtlikud tootmiskohustuste puhul tuleks suuremat plastilisust anda, et äh, kui me tahame siin tulemust saavutada, siis nendeks Äh, analüüsi põhjusteks ei saa olla ainult statistilised äh, äh, elemendid, aga peaksid olema ka sotsiaalpoliitilised elemendid. et olen sellega Eestis ise kokku puutunud, kus väikestele karjadele ei saanud suuremat otsetoetust näiteks maksta. tänan teid väga. Grazie Presidente, ma flessibilità. suur aitäh paindlikkus ja lähimuspõhimõte on võrratud asjad kuid äh, see võib äh, tuua endaga kaasa ÜPP taasnatsionaliseerimine ja nagu paljud on öelnud, siis seda me näha ei taha. meie kolleeg Herbert on teinud ära väga hea töö ja me peame selgelt välja ütlema, et see komisjon siin ei ole kunagi nõus äh, sellega, et uus rakendamismudel muutuks liikmesriikidele nii-öelda ka flanšiks Eh, ja et kaasrahastamise riskid eh, ja finantskorrektsioonid eh, jääksid nende kanda, kes tegelikult üldse asjasse ei puutugi. härra Dorfmann. volinik tuleb välja seadusloomelise algatusega maikuus ja minu arvates äh, ei ole mingit võimalust sellega äh, selle seadusloomeperioodi lõpus valmis saada. ja see tähendab seda, et talunikke ootab veelgi rohkem ebakindlust. Äh, nad ei saa teada, millises suunas see kõik liikuma hakkab ja meie sellega nõus olla ei saa me ei saa olla nõus sellega, et talunikud on teadmatuses ja meie peame omalt poolt selged mõtted tuleviku jaoks välja pakkuma, palun härra Artvi. tänan, härra esimees, eelkõige tahaksin tunnustust avaldada kolleeg Dorfmannile raporti projekti eest. ma arvan, et meil on kiiresti vaja uut ÜPP-d, kuid samas ei tule kiirustada. tähtis siiski on, et uued eeskirjad ning rahalised vahendid oleksid piisavalt varakult teada, et esimesel jaanuaril kaks tuhat kakskümmend üks ei tekiks tühikut tahaksin aga ka sidusust rõhutada. põllumajandus ei sõltu mitte ainult ÜPP vahenditest. põllumajandus sõltub ka rahvusvahelistest läbirääkimistest ja lepingutest ja omalt poolt tahaksin ma, et me rõhutaksime, kui oluline on sidusus ja strateegia, kui me alustame kaubandusläbirääkimisi ülejäänud maailmaga. mis mõtet on äh, avalike toetuste andmisel veisetootjatele, kui samas me tekitame neile raskusi või koguni saadame nad pankrotti teatud lepingute tõttu. ma arvan, et on vajalik, nagu me Omnibussi puhul ka oleme teinud, on konkurentsiõigus viia vastavusse selle vajadusega, mis meil on, tagada põllumeestele võimalus ühineda, vastu seista nendele öö, äh, sööstuslik, see puudutab nii tootmist kui jaotusvõrku ning samuti on oluline lihtsustamine, sest mul on oma valijatele päris raske selgitada kõiki ÜPP üksikasju ja kui poliitikast ei ole võimalik aru saada, siis ei olegi see enam ju poliitika. nüüd eelarvest rääkides, ma loodan, et vahendid säilitatakse, aga selleks, et nad säilitataks, selleks ei tule mitte ainult veenda põllumehi, et neil ei tule raskusi, aga tuleb veenda eurooplasi, et, et põllumajanduse ja kodanike vahel on kokkulepe, mille eesmärgiks on tagada suveräänsus, toiduohutus ning samuti säilitada ühise, ühishüved Euroopas, see käib nii tervise kohta, keskkonna kohta, kliima kohta ning selles osas on väga tähtis, et eurooplased mõistaksid kuidas on üles ehitatud ÜPP, et äh, meil oleksid ka vahendid, mis oleks suunatud teadusuuringutele. kui me tahame glüfosaadi ära kaotada, siis on meil vaja mingisuguseid asendustooteid ja et oleks ka olemas rahastamine. teadusuuringud, selleks, et äh, meil oleks midagi välja pakkuda põllumeestele, kui me keelustame äh, mõne toote või aine. ja lõpetuseks ma arvan, et peame kriisi leevendama ja pehmendama ning kindlustuse süsteem kindlasti oleks oluline mõte, see tuleb välja mõelda ja seda toetada ja nagu raportöör ütlebki, me peame iga-aastasusest eelarves välja saama, selleks et meil vahendid oleksid olemas, ma arvan, et kindlustus võiks olla just see mõte. ja rõhutaksin veel kord äh, seda, kui tähtis on vältida ÜPP taasriigistamist, kui tähtis on äh, poliitika äh,, põllumajandus ja ühine, kõik need kolm sõna, suur tänu!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 E, hvala, Herbert, za odlično osnovo za nadaljne delo. ma tänan. suur tänu, Herbert, selle e, eelnõu eest, projekti eest. ma olen nõus kõigi nende elementidega, mis puudutab õiglast jaotust ja lihtsustamist. sa näitasid, kuidas seda saavutada liikmesriikides. jah, kõik need ettepanekud lähevad õiges suunas. nüüd, mis puudutab rohestamist siis ma arvan, et sellele tuleks suuremat rõhku panna. roheline põllumajandus on midagi, mis on keskkonnale hea. nüüd üleminekuperiood on vajalik, vast vastasel korral on raske ja viisteist, kuusteist ja üheksateist noored põllumehed Eh, ilma noorte põllumeesteta me un võime unustada ära eh, oma maakohtade arengu. meil on vaja innovatsiooni ja digitaliseerimist maapiirkondades. Eh, vastasel korral põllumajandus kannatab nii, et kogu maapiirkondade, mitte ainult põllumajanduse digitaliseerimine ja innovaatika see puudut-, meil on vaja arukaid külasid, mitte ainult arukaid linnu. nüüd teie, kes te lähete pestitsiidide komisjoni, saate nüüd sõna. härra Tarabella, ikkagi pean aitäh ütlema ja tervitama ka Herbert Dorfmanni tööd, kuigi me peaksime olema piisavalt vaprad eest ja vaatama kaugemale poliitilisest ajastatustest äh, finantsperspektiiv kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat seitse on üks asi, aga kui meil on, tahame ambitsioonikat poliitikat, siis peame mõtlema veelgi kaugemale. Äh, peame mõtlema investeeringutele, mida teeb näiteks noor põllumees kahekümneks, kolmekümneks aastaks. tagada sissetulekud, õiglasemad stabiilsed hinnad, õiglasem äh, avaliku toetuse jaotumine jätlik, jätkusuutlikumad tootmismeetodid selleks, et tagada põllumeestele tulevik, eh, mis oleks inimmõõtmeline ja seda tuleb ka defineerida ning rohkem tuleb eh, mõelda säästlikule arengule. mina esindan äh,, tahaksin juhtida tähelepanu regioonide komiteele ja tema arvamustele, mida alati ei loeta tingimata. kolleeg Guillaume Cro on koostanud ÜPP tuleviku äh, kohta Prantsuse sotsialist, keegi pole vigadeta, aga igatahes töö on suurepärane. ja põllumajandustulgude reguleerimine on teine väga oluline teema, selleks, et ei oleks ei ülejääke ega puudujääke. näiteks loobusime piimakvootidest, toodame nüüd piimapulbrit, hinnad pole kunagi olnud nii madalad kui praegu, põllumehed saavad vähe tulu ja kes sellest kasu saavad, volinik Haugen oleks öelnud, et leiame teised turud, aga kui me need Aafrikas leiame, Nestle ja Lactalistan on ja kõik teised koloniseerivad või taaskoloniseerivad nüüd jälle Aafrikat, valavad äh, selle üle piimapulbriga ja raskustesse satuvad siis Aafrika põllumehed ja kes kasu saavad hargmaised ettevõtted. ja viimane märkus, rohestamine. Jean Artüü rääkis lihtsustamisest, Stefano Foll ütles äh, sundustest jõuda lepinguteni, kõik peaks olema lihtne, arusaadav, rakendatav koha peal ja aktsepteeritav põllumeeste poolt, et seda ei peetaks alati mingisuguseks piiranguks ja esimees lõpetuseks. mina kaitsen läbi muudatusettepanekute seda, et äh, toetused ei oleks seotud mitte ainult, et ei oleks mitte to-, seotud tootmisega, vaid äh, hektaritega ja terve rea kriteeriumitega, et me oleksime, et vähem naiivsed kui eurooplased ei jääks, me ei saaks meist võimsamaks. tänan, härra esimees Ähm, teen väga lühidalt, sest kolleeg Jean Artui juba põhimõtteliselt sisuliselt ütles kõik ära, ehk siis me oleme üsna nõus mitmes punktis, tahaksin tänada ka Herbert Dorfmanni ja juhtida teie tähelepanu sellele, et keskkonnakomisjon koostab samuti arvamuse, mis võetakse vastu aprilli lõpus ja mis annab ka teatud suunised keskkonna kontekstis uuele ÜPP-le. ma arvan, et me peame sidusalt lähenema kõikides, kõikides komisjonides nendele teemadele keskkonna- ja põllumajanduskomisjonis selleks, et ÜPP homme oleks eurooplaste ja põllumeeste teenistuses, sest nemad ju peavad meid toitma, nendel on see raske ülesanne, peavad äh, seda tegema ka kvaliteetselt, kinni pidades samast, samas keskkonnanõuetest tänan, esimees. keskkonna teema osas tuletaksin meelde, et Euroopa Kontrollikoda kaheteistkümnenda detsembri raportis te, võttis kokku, et ÜPP rohestamine on uskum-, on süsteemi keerukamaks muutnud ning ei ole keskkonnale mingisugust tulu andnud. ma arvan, et me peame selle tervemõistusliku seisukohaga nõustuma. nüüd tänane raport, mida me arutame, on väga kahju see raport on küll äh, heas tasakaalus, kuid on kahju siiski, et siin ei ole piisavalt äh, kindlat seisukohta võetud järgmises punktis. mainitakse probleemide seas, äh, millega kokku puutuvad põllumehed, hindade volatiilsust. juba mitmeid aastaid on see probleem täiesti reaalne, kuid sellele on, selle, selle asemele on tulnud veelgi tõsisem probleem. enneolematu äh, tootmiskulude tõus enamuses sektorites äh, see olukord, sellest põhimõtteliselt isegi ei räägita selles raportis. selles kriisi kontekstis otsetoetuste säilitamine on loomulikult hädavajalik selleks, et üldse võiks enamus ettevõtteid ellu jääda ja ka sedagi punkti raportis ei mainita. ning ei rõhutata ka seda, et andmed, mida kasutab Euroopa Komisjon, on vananenud, sest enamasti on nad pärit kriisieelsest ajast ning WTO ning samuti vabakaubanduslepingud Nende ees, neid ei mainita selgelt kui ohtu, mis ähvardab loomakasvatussektorit, siin pean siin silmas setat ja tulevast Mercosuri lepingut. garantiimehhanismid on illusoorsed, sest äh, seda näitab äh, meile olukord, äh, mis on tulnud Ukraina, Moldovaga või Gruusiaga sõlmitud lepingutest, tänan väga. Thank you, Chair. Those of us who want to maintain and possibly even increase Need, kes tahavad äh, suurendada summasid, me peame tegelikult tegelema nende puudustega kõigepealt, mis meil olemas on. jah, saa taluda olukorda, kus näiteks Iirimaal keskmised toetused on seitseteist tuhat eh, väikestel ja samas mitusada tuhat saavad suured eh, ettevõtjad ja see tegelikult õõnestab ÜPP-d. Okay. Yeah, okay. Also... ja kui me tahame eh, tõesti tõsiselt puudusi kõrvaldada, näiteks kliimamuutused, jah, toetan kaubandusleppe lepped eh, maailma riikidega teisel pool maakera peavad olema kvaliteet paremad eh, ja eh, nüüd ÜPP väikesed muutused ei toimi, kui me tahame olla tõsised, siis me peame veenma mm, kodanikke, et on vaja suurendada ÜPP eelarvet ja on vaja ebavõrdsus kõrvaldada, mis praegu on ÜPP-s täiesti olemas. ma tänan ja mina tänan härra Dorfmanni raporti eest. üks märkus üldise iseloomuga ra selle raporti kohta ja siis ka äh, sõnavõttudest jah, äh, kui mingi poliitika on, siis alati jah, reageeritakse nii, et tahetakse seda muuta ja kardetakse nüüd, et ÜPP dramaatiliselt muutub, aga miks me ei võtu sammu tagasi ja arutagem kõigepealt põhjalikumalt üldjoontes, mida me tahame ÜPP-st. Äh, tuletan meelde, et ÜPP on seitsmeks aastaks ja võib-olla paar aastat kulub selleks, et otsused langetada nii et tegelikult siis on kümne aasta peale kogu protsess ja maailm selle aja jooksul muutub. me peame mõtlema, mis on eesmärgid, mis on need asjad, mida me tahame saavutada ÜPP-ga, selle asemel, et rääkida sammastest ja siin eh, moduleerimisest ja vabatahtlikust eh, tootmiskohustusega seotud toetusest ja nii edasi ja minu jaoks on tähtsad kaks asja, kaks selget eesmärki, kõigepealt konkurentsivõimet tõsta põllumeestel hetkel terve rida põllumehe kasutab seda äh, otsetoetust selleks, et ära elada, nad sõltuvad sellest, nad ei investeeri seda toetust oma ettevõtetesse, et tuleviku vastu ennast kindlustada. ja me räägime de minimis äh, reeglite suurendamist või kriisireservist, aga seegi muudab põllumehed toetustest sõltuvaks. me peame mõtlema targemalt muudki arvestama ja innovatsiooni riskide haldamise mehhanismidesse investeerima. me peame organiseeruma, et vähem sõltuda toetustest ja teine asi on avalikud huved ja jätkusuutamatus, me peame mõtlema, kuidas ikkagi põllumajandussektor paremini täidab ka need eesmärgid, mõnikord eh, turud võivad kinni maksta täiendavad kulud. Uh, uh, ma tänan. suur tänu Herbert Dorfmanile kogu tehtud töö eest ja pärast eh, jah, naistepäeva täname, tänan oma ema kõige eest, nii on kombeks. jah, me räägime, mida me siin üritame saavutada selle protsessi lõpus. jah, me peame muutma tõenäolisemaks, et tahetakse talu pidada ja jäädakse talu pidama. tähtis on, et hinnad oleksid õiglased ka toodetule, mitte ainult, et ära elada, vaid ka tõesti, et ka nad peaksid vastu sellele survele, mis neil on. see mõjutab nende vaimset tervist. jah, ÜPP-s jaotamine ja õiglane jaotamine, seda me praegu ei näe, vähemasti mitte Iirimaal. ja e, ka, et bioloogilise mitmekesisuse eest või kliimamuutustele vastuseismise eest makstaks põllumeestele õiglaselt. E, ja sellega me loome tulu, me räägime siin, et põlvkondade uuendamist ei ole e, ühtegi teist sellist elukutset, kus Mm, eh, lihtsalt teavad, et nad hakkavad vähem teenima, kui nad sellega tegelema hakkavad. Mm, see ei käi teiste elukutsete kohta. Eh, me peame andma kindla stabiilse sissetuleku põllumeestele ja kuidas saavutada see põlvkondade vahetumine. Mm, hetkel me üritame eh, jah, toetada neid, kes lähevad pensionile, kes tahavad tulla ja ka need, kes lahkuvad, vajavad toetamist, et noortele koht tekiks. ja nüüd, mis puudutab neid ajaloolisi toetusi, et see tahetakse üle vaadata. jah, ja ka tahetakse väikestele peretaludele rohkem toetust tulevikus anda. aga veel üks asi, uued väljakutsed ja globaalne kaubandus meie ise loome siin päevast päeva probleeme, kui me neid kaubanduslepinguid sõlmime. nii et need ei, tuleb lihtsalt, need uued tekkivad eh, probleemid lahendada sellega, et lõpetada lepingute sõlmimine. ma tänan. ÜPP peab tagama põllumeestele õiglase sissetuleku, sest nemad ju varustavad meie toidulauda. ja on vaja hea seista selle eest, et ka toimuks liikmesriikide vaheline ühtlustamine toetuste eh, puhul. ja mis puudutab ajaloolisi äh, Äh, õigusi ja võrdlusaluseid, siis äh, need peavad muutuma pärast üleminekuperioodi. ja meiegi tahame, et äh, luudaks soodsad tingimused põlvkondade vahetuseks. nüüd kriisireserv. meil on vaja hädaabipaketid Äh, sõltumatult sambast ette näha, mis on sektoripõhised ja liikmesriikidele suurema otsustusõiguse andmine, mina olen ÜPP poolt üle ühise põllumajanduspoliitika poolt. ja POSEI programmile ei ole teie dokumendis, härra Dorfan, mingit viidet. tähtis on silmas pidada ka üksikuid piirkondi ja kõige äärepoolsemaid piirkondi. me peame äh, silmas pidama, mida me oleme juba varem siin komisjonis arutanud. me oleme nõudnud ÜPP summade suurendamist ja samuti POSEI programmi rahaliste vahendite suurendamist ja ÜPP-d ei tohi põhjalikult muuta, sest meil ei ole aega selleks, et jälle uuesti reformida. jah, keskkonnakaitse ja vähem administratiivset koormust. Äh, ma ei hakka üle kordama toiduainete alase sõltumatuse või kliimateemasid või vabakaubandusteemasid, need on tõesti probleemid, aga tahan rääkida asjadest, millest veel räägitud ei ole. esiteks eelarve ja ÜPP seos. suur oht tänasel päeval, mida mina näen siin tulemas, on see, et on kaunid ettepanekud, millega ma olen nõus, sest me tegime ise sellised ettepanekud juba, ehk siis ülempiir toetustele, aga mida ma nüüd täna näen ohuna, on see, et kui komisjon räägib ülempiirist toetuste juures, siis selle taga tegelikult on eesmärgiks see, et vähendatakse abi mahtu, vähendatakse ÜPP mahtu, ehk siis see on ettepanek mitte selleks, et meil oleks parem jaotus või selleks, et rahastada teisi poliitikaid, vaid hoopiski ÜPP kärpimine, nii et ma, mind ei saa lollitada sellega. teiseks, viimase ÜPP puhul, kui me rääkisime jaotusest liikmesriikide vahel, kuidas otsetoetused jagunevad esimeses sambas, siis me mõistsime, et et tänase reegli puhul kuluks meil kolmkümmend aastat, enne kui jaotus oleks võrdne Lääne- ja Ida-Euroopa põllumeeste vahel. sellepärast eesmärgiks peab olema ühtlustamine kümne aasta jooksul maksimaalselt, mis puudutab Ida- ja Lääne-Euroopale antavaid toetusi, vastasel korral me tekitame kriisi Euroopa Liidu sees. ja need on olulised aspektid minu meelest. ja konjunktuuriga seonduvad elemendid kuidas kriisiabi anda, kui me teame, et juba praegu näiteks piimasektoris me oleme juba näinud, milline kriis on meil tulemas mõne kuu või aasta pärast, me oleme hullumeelses olukorras nii et me peame asju sisu, sisuliselt arutama, aga ma ei taha, et me arutaksime asju ilma, et me eelarve osaks ei ole meil rahalist tagatist, et toetused säilitatakse. Para-, muret ei tee mulle mitte parlament, vaid liikmesriigid siinkohal. ma tahan tänada härra Dorfmanni, kes on teinud head tööd ja ma jagan tema seisukohti kaks asja, millest ma tahaksin rääkida. kõigepealt aega on vähe ja äh, me peame sellest endale aru andma. ja Euroopa Komisjon samuti. jah, äh, on vaja toetada innovatsiooni, tehnoloogiat Äh, arenguid põllumajanduses endas ja rohkem on tähelepanu vaja pöörata integreeritud põllumajandusele. Äh, see on midagi, mis on väga kasulik põllumeestele, aga me ei ole seda veel mõistnud, nii et rohkem oleks vaja ka sellest aspektist rääkida, integreeritud põllumajandus. Obrigado, senhor presidente. Também quero felicitar e agradecer o senhor Dorfman pelo relatório suur tänu, äh, aitäh mm, härra Dorfanile koostatud raporti eest. Äh, jah, komisjoni poolt välja pakutud rakendamismudel, mm, see tähendab seda, et äh, liikmesriigid peavad ainult erandkorras sekkuma, aga meie leiame, et, et see ei ole nii. jah, see liikmesriikide vaheline ühtlustamine on midagi, millega peab edasi tegelema. ja esimene ja teine sammas on väga erinevad oma laadilt ja tuleb ka ühtlustamise puhul neile erinevalt läheneda. viimaseid kriise silmas pidada arvates on tähtis ka, et meil oleks kriiside ärahoidmise instrumendid ja kriiside haldamisel on vaja tugineda Euroopa Liidu rahalistele vahenditele. meil on vaja äh, programme ka mesindusele, mm, ühise turukorralduse kaudu ja ma olen valmis oma mõtted teiega edasi jagama, härra Tor. Domnule președinte, foarte pe scurt, sigur că apreciem acest... Suur tänu, härra Buda. Teen väga lühidalt. Me, me kõik hindame kolleegi raportit ja tema jõupingutusi, kuid mulle teeb muret artikkel kolmteist, rääkides otse toetustest ning mulle teeb muret see, et võetakse arvesse sotsiaalmajanduslikke erinevusi, erinevaid tootmiskulusid, mis on liikmesriigiti erinevad teise samba kohaselt, aga mina esindan Ida-Euroopa riiki. meil on otsetoetused, mis on oluliselt väiksemad kui teistes liikmesriikides, kuigi me tegutseme samal turul. seepärast meie jaoks peavad peavad olema ühtlustatud need äh, maksed, loomulikult on erinevusi liikmesriikide vahel, kuid me ei saa nõustuda sellega, et pärast aastat kaks tuhat kakskümmend erinevused maksete osas on niivõrd suured Ida- ja Lääne-Euroopa vahel. ja veel üks küsimus. kui me seome toetused tootmisega, isegi kui mõned põllumehed ei ole nõus mõned räägivad sellest, et me anname põllumajandusele liiga palju raha ja küsivad, miks. mina ütleksin lõpetuseks, et juba mõned kolleegid küsisid, et miks on vaja investeerida nii palju põllumajandusse. täna pidage meeles, et kui me maksame kakskümmend eurot prae eest, siis sellepärast, et me investeerime põllumajandusse ta maksaks kuuskümmend või sada eurot, kui me kulutaksime selle raha rändepoliitikale või oleksid seal mõne, oleks liha hormoonidega? jah, on hea, et härra äh, Torfan võtab äh, vastu selle, mis äh, komisjon on välja pakkunud, aga äh, tähtis on ka, et rakendus oleks lihtne, meie huvide keskmes on ju põllumees. jah, nüüd see kahanevuse põhimõte ja ülempiiri sättimine, capping, tähtis on, et see jääks tõesti liikmesriikidele otsustada. ja nüüd, nüüd suurettevõtted, jah, nemad loovad töökohti ja mastaabisäästu taga väiksemad ja kulud on neil väiksemad, aga kõik need asjad on ikkagi, mida ei saa reguleerida Euroopa Liit, vaid ikkagi liikmesriik. nüüd kolmas asi, need üleminekusätted. Mm, jah, on vaja põllumeestel kindlust, et plaane teha ja koondmäärus eh, on meil, tähtis on ikkagi üleminekusätted ette näha, et oleks kindlustunne põllumeestel. Madame Katalin Kiitokset, kiitokset puheenjohtajalle ja kiitokset herra Dorfamille tasa-. suur aitäh, lugupeetud esimees, suur aitäh ka härra Dorfmanile selle väga tasakaalus raporti eest. me räägime siin talunike sissetulekust ja siin on seda teemat väga hästi käsitletud mõningad äh, parandusettepanekud ka minu poolt. Äh, kõigepealt, mis puudutavad esimest ja teist sammast, äh, siis siin viidatakse sellele, et ka riiklikke eripärasid tuleb arvestada. aga kui vaadata otsetoetusi, siis on riiklikul tasandil erisusi ja mis siis saab väikeettevõtetega, see võib tuua kaasa tegelikult ka pseudotalupidamise, äh, me peame aktiivseid talunikke ja noori talunikke toetama. mis puudutab metsandust ja biomajandussektorit, siis siin raportis sellega praktiliselt üldse ei tegeleta. Äh, need valdkonnad on väga oluliseks sissetulekuallikaks paljudele talunikele ning äh, uue liikmena tahaksin mina härra Dorfmanni äh, ja agrikomisjoni delegatsiooni Soome kutsuda, kus me saaksime nende teemadega tegeleda kolleeg Nekov, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees. mina äh, hakkan rääkima kohe asjast väga oluline teema äh, on äh, mm, maa endale krahmamine või röövimine, mis mõnedes piirkondades on levinud. me peame leidma lahenduse, mis oleks tasakaalus ja mis võtaks arvesse toetuste suurust ja eh, talunike aktiivsust, me peame tegelikke tootjaid toetama eh, või tasuma eh, töökohtade loomise eest rohkem näiteks. ühtsel turul on ühtsed reeglid, aga Euroopa tootjad seisavad sarnaste väljakutsete ees, millega toime tulla kliimamuutus Ehm, mm, ehm, ehm, kahjurid ja nii edasi, Bulgaaria, Rumeenia, Horvaatia e, ei saa aru, e, miks on erinevused toetustes, vaatamata sellele, et meie talunikel on täpselt samasugused probleemid e, kui teistelgi. ja ma usun, et kui tegemist on samade probleemidega, siis tulevad, peab, peavad ka toetused olema samad. ja Euroopa ootab seda meilt järgmine kõneleja, suur aitäh, lugupeetud esimees kõigepealt tahaksin ma omalt poolt öelda, et me peame nii-öelda premeerima talunikke selle asemel, et neile kaikaid kodaratesse loopida ja e-, no ma olen nõus eelarvekomisjoni esimehega, talunikud mängivad väga olulist rolli ka teiste majandusvaldkondade ja sektorite kontekstis, vaadakem kas või veeraamdirektiivi, linnudirektiivi, elupaikade direktiivi, need kõik on väga olulised, talunikud panustavad ka nendesse valdkondadesse, meil on vaja üht võrdsust äh, nende sektorite lõikes ka proua Mäkinek, äh, vaatan teie poole, meil on vaja rohkem toitu, rohkem tooteid, aga me peame tagama ka selle, et talunikud saavad selle eest väärilise tasu. ja siin on teatud ebaküla praegu ja me peame tagama, et me äh, sellega tegeleme. kui me räägime ÜPP-st, siis mina pooldan seda, et talupidamine oleks perekonnapõhine ja harmonised ettevõtted suudavad elus püsida, aga meie peame omalt poolt tagama selle, Mm, et maaelu areng äh, oleks võimalik ning et talupidamine oleks äh, võimalik seda on võimalik siduda ka teiste valdkondadega ja Junckeri raha on võimalik seetõttu ära kasutada, me oleme rääkinud esimesest ja teisest sammast äh, minu koduriigis äh, Äh, mõeldakse selle peale, et mis sellest kõigest saama hakkab. ma arvan, et äh, me peame hakkama premeerima talunikke nende saavutuste eest, selle asemel, et neid nii-öelda põhimõtteliselt takistada äh, ja me peame seda kõike ka laiemalt natukene vaatama. ma arvan, et me oleme praegu tõesti ristteel. järgmine kõneleja, palun, suur aitäh, lugupeetud esimees jah, selle raportiga on tehtud ära tõesti väga suur töö. see on ilmselge aga me peame veel selle kallal veidi tööd äh, tegema. Äh, mina olen pidevas kontaktis talunikega ja nad on mulle väga palju asju rääkinud. Äh, nad näevad seda renatsionaliseerimistendentsi ja see on murettekitav, me näeme, et lõhe liikmesriikide vahel ei vähene, ei kao. ja Äh, me ei tohi suuri vigu teha, me peame edasi liikuma õiges suunas, me peame hoolitsema selle eest, et äh, ka turul oleks tagatud äh, võrdsed konkurentsitingimused ja et ka toetused oleksid võrdsed. ja veel üks asi. ei ole hea, et inimesed idapoolsetest liikmesriikidest peavad äh, lääneriikidesse maasikaid korjama minema ja siis äh, oma koduriigis ei saagi elatist teenida ja äh, seda lõhet tuleb ka kaotada. ja nüüd punkt kolmteist, see ei ole minu arvates ka õige, seda tuleb ka korrigeerida me peame ütlema ka seda, kuidas seda saavutada, mida me siin soovime saavutada ja oluline on see, et me peame toetama talunikke ja seeläbi me saame toetada ka tarbijaid. sest kes äh, vaatab poodides hindu, siis, äh, siis, äh, siis võib tekkida mulje, et need on liiga kõrged. järgmine kõneleja, palun. suur aitäh ma hindan härra Dorfmanni poolt tehtud tööd selle raporti kallal, mis minu arvates on hea äh, raport, aga ma olen nõus oma kolleegiga, mis puudutab otsetoetusi ja asjaolu, et nad peaksid olema tasakaalus liikmesriigiti selleks, et äh, hoida ära või kaotada ära mm, sotsiaalmajanduslikud erisused ma usun, et otsetoetused tuleks ähm, jagada õiglaselt kõigi liikmesriikide vahel. tahaksin juhtida teie tähelepanu ka asjaolule, et me peaksime mm, räägima ka sellest, et Euroopa on silmitsi väga olulise väljakutsega, milleks on elanikkonna vananemine ja ma usun, et otsustava tähtsusega on toetada just noortalunikke, äh, eelkõige mõeldes tulevikule ma usun, et tegemist on ÜPP äh, prioriteediga ajastul pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. Äh, äh, siiamaani ei ole piisavalt edu saavutatud ja põlvkondade vahetumine on suureks probleemiks ja see mõjutab kõiki majandusvaldkondi tegelikult. me peame ette nägema uued lihtsad instrumendid selleks, et toetada neid noori, kes tahavad maapiirkondadesse kolida, kes tahavad kaasajastada põllumajandusettevõtteid ja kes tahavad asutada uusi ettevõtteid. põllumajandus tööstusettevõtted äh, peavad võtma kasutusele uusi tehnoloogiaid ja me peame toetama ettevõtlust, äh, uusi arenguid, äh, me peame võimaldama sissetulekut saada agriturismist, põllumajandusturismist, see kõik toetab maaelu arengut, see toetab ka taristu arengut ja teisi teenuseid kõik need sotsiaalmajanduslikud äh, teenused äh, on väga olulised, ilma nendeta ei ole võimalik noori veenda maapiirkonda kolima äh, ja peret seal looma. suur aitäh, proua Mäkkines järgmisena! aitäh, väga huvitav on olnud kuulata siin saalis kõlanud erinevaid arvamusi, mina leian, et härra Dorfmann on väga suurepärase raporti teinud ja ma olen saatnud Iirimaal seitsmele organisatsioonile selle Äh, raporti ja konsensust nende hulgas ei olnud ja me peame nüüd ausalt äh, teemadest rääkima. Äh, selle raportiga on oht selles, et me muudame seda lõputult, see võtab kõik väga palju aega, see saab olema väga piinarikas, meil tulevad läbi rääkimised nõukoguga ja me jääme siis lõpuks ikkagi väga paljudest oma punktidest ilma ja seetõttu ma arvan, et me peaksime natuke tagasi tõmbuma, sellepärast et mulle tundub, et siin on väga palju ka emotsioone, see on ka mõistetav, väga palju on kaalul, aga meil on natukene perspektiivi vaja, mida me peame silmas pere Äh, ettevõtjate küsimuses Äh, tegelikult on mm, pereettevõtteid väga erinevaid üle kogu Euroopa Liidu, äh, äh, nad on liikmesriigiti väga erinevad, suuremad, väiksemad, mis puudutab capping ut ja kahanevuse põhimõtet, siis need on ilmselged, aga kas me peaksime liikmesriikidel võimaldama seda otsustada või kas seda tuleks teha Euroopa tasandil, need on küsimused, millele ma tahaks kuulda vastuseid. siin on räägitud ka noortalunikest, ma usun, et need meist, kes eelmise reformi kallal seal tööd tegid, teavad, et me tegime noortalunike heaks juba väga palju ära ja võib-olla on vaja mingit uut skeemi selleks, et neid aidata aga ma arvan, ähm, et teised teemad, mis jäävad sellest raportist väljapoole, on ka väga oluline. mina tahaksin äh, toidutarneahela ettepanekuid komisjonilt kuulda, neil on, neid on väga kiiresti vaja, see on talunikele väga oluliseks teemaks, äh, äh, samamoodi nagu ÜPP-gi, kuid mina olen mures sellepärast, et me muudame seda raportit, nagu ma ütlesin, nii palju, et me ei saada välja lõpuks selget signaali komisjonile ja seetõttu võib-olla ignoreeritakse meie perspektiivi, võib-olla kolleegid võiksid selle peale mõelda, suur aitäh, Herbert! loodame, et seadusloomeline ettepanek toidutarneahela vallas saab hiljemalt aprillikuuks valmis, nagu seda on meile lubatud ja nüüd saab sõna komisjoni esindaja härra Niiar. Thank you very much and <clears throat> suur tänu. aitäh, et jah, nii hilja veel mullegi sõna andsite. jah, suur tänu, härra Dorfmann, see on väga hea alus mille te koostasite, väga väärtuslik ka meile, kui me hakkame õigusloomeliste õigusaktide kallal tööle ja palju, millest te rääkisite, oli kirjas ka meie teadises novembrikuus möödunud aastal. ja nüüd ma tuleksin selle palju räägitud uue rakendamismudeli juurde. meie arvates see kuulub mõlema samba alla, otsetoetuste ja mm, teise samba alla, maaelu areng ja tähtis on tagada need tulemused, mida me kõik tahame saavutada. nüüd üks murepunkt selle uue rakendamismudeliga on, et tõesti taasrigistamise oht tekib ÜPP-l. ja teine mure oli regionaliseerimine. kõigepealt ma kinnitan teile, et me ei kavatse re-, taasriigistada ÜPP-d. seda ei olegi võimalik teha mida me silmas pidasime, et peab olema piisavalt kaitsemeetmeid Euroopa Liidu tasandil regulatsioonis, et tegemist oleks tõesti ühise põllumajanduspoliitikaga. esimest korda me näeme oma regulatsioonis seda, et ühised eesmärgid ja ühised indikaatorid on, kuidas need eesmärgid saavutada Euroopa Liidu tasandil ja see juba äh, on väga tugev side ÜPP elementide vahel ja me seisame selle eest ka oma õigusaktidega ja tagame, et kapp jääb äh, tõesti ühiseks põllumajanduspoliitikaks koha peal ja kokku on meil tugev pakett et vastu seista sellele kriitikale, et äh, ÜPP-st ei ole, ei saa tulevikus ühist põllumajanduspoliitikat. ma kuulsin, et ollakse mures liikmesriikides, et see rakendamismudel seab kahtluse alla liikmesriikide võimaluse planeerida esimese samba all liikmesriigi tasandil otsetoetusi ja piirkonna tasandil sekkumist. ei, seda me ei plaaninud. me tahame, et et äh, esimene ähm, sammas planeeritakse riigi tasandil, teine sammas piirkondlikul tasandil, see täiesti võimalik ka tulevikus ja tähtis on nüüd tagada tõesti, et me nii ka on ja me kuidagi ei sekku liikmesriikide põhiseaduslikesse pädevustesse. ja veel äh, paar sisulist märkust, me kõik äh, oleme seda meelt, et on vaja põlvkondade vahetumist toetada ja suur rõhk on teil siin ka riskide haldamisel. Äh, üks märkus, praegu me juba oleme riski haldamise instrumente om-, koondmääruse raames käsitlenud, need on teise samba meetmed ja tähtis on, et riskide haldamise meetmed oleksid ka ÜPP esimeses sambas tulevikus, et mõlema samba all need on tõhusad meetmed ja aitavad meid meie uue rakendamismudeliga. ja mis puudutab keskkonda, siin kritiseeriti rohestamist ja viidati Kontrollikojale. see, mida te näete meie teatises, juba tegelikult eh, vastab eh, kontrollikoja viimasele raportile rahastamise kohta. süsteem jah, on vaja läbi vaadata, selle asemel seal nüüd kolm äh, taset tulevikus oleks, saab olema kaks ja see hõlmab kõiki põllumehi kogu Euroopas ja paindlik lisaks veel süsteem, mida saab planeerida äh, esimese teise samba kaudu ja annab piisava paindlikkuse liikmesriikidele kujundada keskkonnameetmeid, mis vastavad just kohalikele vajadustele. nii et seda viisi me ka äh, täidame ÜPP keskkonnaalaseid e, kohustusi ja eesmärke. Teil oli see väga tähtis teema. siin räägiti ka eelarvest ja vajadusest et tagada piisavad rahalised vahendid, et teate, teatis sellest ei räägi ja seda headel põhjustel, see on midagi, mis seondub juba mitmasse finantsraamistiku alaste ettepanekutega, see tuleb komisjonilt teisel mail, nii et tuleb veel paar nädalat oodata ja siis on alus käes, mille alusel hakata edasi arutama eelarve teemasid. ja lõpetuseks ajastusest nagu härra De Castro ütles, komisjon praegu kavandab esitada äh, Äh, õigusloomelised ettepanekud maikuu lõpus ja kui ma vaatan teie ajakava, siis teie tahate seitsmeteistkümnendal mail vastu võtta äh, raporti, nii et peab ütlema, et see on väga õigeaegne selles mõttes, et meil on siis veel võimalus teie seisukohad täiel määral arvesse võtta, kui me lõppviimistleme omapoolseid ettepanekuid komisjonis. ja me juba äh, oleme palju arutanud teiega seda, paari nädala pärast on meil juba terviklik pilt, äh, komisjon igatahes äh, volinik kavatseb kindlasti arvestada teie ettepanekutega, kui töö on lõppjärgus komisjonis ja siin mõned on mures üleminekuperioodi pärast, et seda on vaja. jah, me kõik teame, et pärast seda, kui kaasseadusandjad on uued eh, ÜPP põhireeglid vastu võtnud, on liikmesriikidel vaja vist rohkem natuke aega, kui viimane kord oli, eh, sest see eh, uus rakendamismudel on uus asi nende jaoks ja tõesti on vaja, et korralikult kõik jõustuks. nii et me seisame hea selle eest, et liikmesriikidel on üleminekuperiood kasutada ja neil on manööverdamisruumi, et mõista, mida need põhireeglid endast kujutavad ja siis kohandada oma praegust süsteemi nendele. nii et eh, ei mingit kiirustamist, kõik toimub õigetel alustel, sest ainult sellisel juhul see mudel tõesti täidab oma eesmärgid täna. härra Dorfmann. ma tänan jah, kõigepealt ma tahan tänada. jah, meil oli väga konstruktiivne arutelu täna, väga huvitavaid ja häid ettepanekuid tuli kolleegidelt ja selle eest südamest tänu. jah, praegu ei ole võimalik eh, kolmekümmet sõnavõttu kõike kommenteerida, ma teen väga lühidalt, sest hiline tund on ka juba. jah, ma kuulsin, et siin räägiti palju sellest uuest rakendamismudelitest. ma arvan, et me ei pea kohe sellele vastu seisma kohe. me ei saa öelda, et täna, milline saab olema eh, suhe ÜPP-s liikmesriikide ja Euroopa Liidu vahel, et kas eh, eh, see mitte bürokraatlik ei hakka olema kui tänu sellele on vähem bürokraatiat tulevikus, siis on hästi, igatahes me tahame seda uut rakendamismudelit põhjalikult analüüsida ja erinevatest vaatenurkadest, kas see toob efektiivsuse ja lihtsustamise või see lihtsalt Euroopa Liidu tasandilt nihutab äh, vastutuse liikmesriiki tasandile ja see jah, taasriigistamine on, millele kolleegid viitasid. Äh, siis saab näha, kuidas sellega on nüüd see raport, mille ma koostasin, ei pretendeeri sellele, et ta on täielik, terviklik. jah, siin ma äh, kuulsin asjadest, mis on ka välja jäänud, loomulikult metsandus, äärealad, POSEI programm ja mesindus jah, hiljuti me võtsime vastu raporti selle kohta, loomulikult need on tähtsad teemad ja ma üritan need kuidagi sisse panna raportisse. nii et ma usun ka, et tuleb muudatusettepanekuid selle kohta. ja siis variraportööridega me töötame nende kallal ja ka see ettepanek, et roheline arhitektuur peaks konkretiseeruma tekstis ja see mudel, mida ma üritasin siin kirjeldada, peaks täpsustuma. kolleeg Jaar, jah, võib siin lugeda üht ja teist välja, aga ma ei öelnud, et kahanevus ja käping peaksid kuuluma liikmesriikide pädevusse. ei, esimese hektari eest toetus ja kahanevuse põhimõte e, peaks olema kohustuslik kogu Euroopa Liidu territooriumil ja ainult et see capping peaks olema liikmesriikide pädevuses. jah, see peaks selge olema, paljud puudutasid seda teemat ja veel üks asi. kolleegid väga õigustatult rääkisid sellest, et vahendite jaotamine liikmesriikide vahel on praegu väga terav teema. ja proua McKinnis Äh, või teile lõpetuseks, võib-olla tema ütles, et ei tohiks seda nüüd muuta, seda raportit nii, et see no,, sellele ots peale tehakse. jah, mm, nii et see võib-olla siis piiratult paluda kolleegidel muudatusettepanekuid sõnastada, aga samas ma olen ka nõus selles, et peaks üritama mõned täht-, tähtsad küsimused ja nendele siin kogu aeg viidati, e, ikkagi üritada leida enamuse toetus parlamendil, siis vaadata, kus see täpselt on ja kui meil siis see selge positsioon kujuneb, siis on see hea signaal ka Euroopa Komisjonile arvesse võtta meie seisukohti ja siis, kui komisjon seda ei tee, siis meie võime ikkagi asjad niimoodi integreerida lõppteksti, nagu meie oluliseks peame. nii et tähtis on, et meil oleks selge seisukoht nendes tähtsamates küsimustes. ja lõpetuseks ajakava kohta jah, kõik mõistavad, et kui raske on ja võib-olla lausa võimatu eh, meie ametisoleku ajal selle reformiga ühele poole saada, aga ma arvan, et me peame ikkagi üritama eesmärki täita, et me eh, tõesti tegeleme nende õigusloomeliste ettepanekutega ja ka hääletame nende üle. Eh, sest vastasel korral me ei tasukski suve sellele kulutada ikkagi tähtis on, et me koondaksime eh, oma ettepanekud. Eh, et siis meie järeltulijatel on ka tööjärg meilt käes. Eh, nii et minu palve et õigus õigusloomisettepanekud tuleksid parlamenti pärast seda, kui me oleme hääletuse täiskogul läbi teinud. see on selline meie ametlik seisukoht siis. daamid ja härrad, mul on vaja kaks ja pool minutit, paindlikkus, jah. see ei ole taasriigistamine meil on uus rakendusmudel, mis eeldab uusi instrumente. loomulikult kõik peab olema kontrolli all ka komisjoni poolt, et me jääksime konkurentsivõimelisuse põhimõtete juurde. on muidugi vähem soodustatud alad, väikesed farmid ja nii edasi. ma arvan, et see peaks kolmkümmend protsenti farmidest katma esimese samba all Äh, kus tuleks äh, nõuetele vastavuse juurde jääda. kui me kaasame kolmkümmend protsenti uude mudelisse ja jätame seitsekümmend protsenti, siis peetakse kinni äh, nõuetele vastavuse põhimõttest ja ma arvan, et liikmesriigid saavad sellest ka aru. innovatsioon on hea põhimõte jätkusuutliku põlluharimise jaoks, aga hea innovatsioon digitaliseerimine, kõik muud lahendused, see on uus ajastu põllumajanduses ja see on igati abiks äh, talude arengus. me saame võidelda haigustega, saame hinnata taime tervishoidu. uued väljakutsed on meie ees. põlvkondade uuenemine, õiglased sissetulekud põllumeestele, see on suur, tohutu väljakutse. ja veel üks probleem, mida tuleks arutada, on see, et ÜPP ei ole suunatud mitte ainult põllumeestele, vaid tarbijatele, keskkonnale, me kõik kasutame seda. me saame kõik ka kasu madalamatest hindadest. nüüd ajakava, see oleneb poliitilisest tahtest muidugi. Te olete nüüd suure panuse andnud, olete juba suure töö ära teinud, on omnibus määrus, mis on äh, hea lahendus, see äh, avab kõik alad, teeb võimalikuks muutused või muudab selle vähemalt lihtsamaks, me ei pea uuesti välja mõtlema ÜPP-d, aga lihtsalt saame täiustada teatud süsteeme. ja tahaksin kutsuda üles kõiki kolleege esitama nii vähe muudatusettepanekuid kui võimalik. ka komisjon, kuula meie arutelu Neil ei ole vaja juba valmis lahendusi praegu, me teame, mis on eesmärgid. nii et rakendagem siis seda oma te ja ka komisjon, palun rakendage seda oma seadusloomelistes ettepanekutes, te teate ju, mis on meie e-, eesmärgid, ettepanekud. uus parlament ja uus komisjon võib-olla vaatavad poliitika läbi, sõnastavad selle ümber, me ei tea, mis saab juhtuma, aga ka see on hea lahendus muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksateistkümnes märts. üheksateistkümnendal märtsil toimub äh, Agri kohtu, koosolek. palun äh, viimistlege siis oma muudatusettepanekuid seni, kuni nad siis esitate võimalikult äh, heas vormis ja kahekümnendal on siis komisjoni koosolek ja nüüd on meil pisut aega jäänud, esimest tänab kõnelejaid ja kõiki teisi. head õhtut kõikidele ja suur tänu veel kord raportöörile ja variraportööridele, kõikidele osalejatele.